punkt on suulised küsimused, mis on suunatud komisjonile, mis käsivad, käsitlevad Euroopa Liidu majanduskasvu. kõigepealt annan sõna küsimuste autoritele äh, ja palun, härra Malcolm Harbour, teil on sõna kaheks minutiks lugupeetud juhataja, mul on väga hea meel tutvustada neid küsimusi ja, ja mul on väga hea meel, et meie oleme siin oma fraktsioonis juhi rollis, meie olime esimesed, kes selle küsimuse esitasid, selle põhja see näitab, kui oluline on meie jaoks, et meil oleks piisavalt tugev kasvupoliitika, meil on vaja selliseid vahendeid, mis aitavad reaalmajanduses töökohti luua ja teha seda kohe Äh, töökohti tuleb aga luua ilma, et me investeeringuid liigselt ähm, nõuaksime meie riigikassadest, äh, mis on niigi pingelises olukorras. Äh, meil on kaks, mul on kaks minutit sõna kõneaega, nii et väga palju ma ei saa rääkida, aga ma tahaksin rõhutada, et oluline on Euroopa Liidu ühtse turupotentsiaali täielik ärakasutamine, härra Kreutzmanni küsimus puudutab sedasama temaatikat ja see näitab, et väga paljud inimesed mõtlevad samas, äh, samamoodi. tegemist on äh, võimalusega, mida me pole piisavalt ära kasutanud ja mis aitaks meil töökohti luua, aitaks meil väikestele keskmise suurusega ettevõtetele äh, hoogu sisse puhuda, väikesed ettevõtted on loonud alati rohkem töökohti kui ükskõik kus mujal neid on loodud viimase kümne aasta jooksul teenuste valdkonnas, kus me oleme väikestele ettevõtetele uusi võimalusi loonud, oleme andnud teavet selle kohta, kuidas ettevõtlust arendada mujal, see kõik on üks võimalus, aga väga paljud ettevõtted ei kasuta neid tööriistu, mida me oleme nende jaoks kättesaadavaks muutnud. ja digitaalne turg igal nädalal saan ma uue raporti, ma olen üle ujutatud raportitest selle kohta, kui olulised on investeeringud digitaalturgu ja kui äh, palju saab digitaalvaldkonnas töökohti luua. ma tahaksin tänada proua Redingit, kes äh, olles volinik äh, kommunikatsioonivaldkonnas ja telekommunikatsiooni valdkonnas tehtud tegevuse eest, me peame neid investeeringuid muutma sihipärasemaks, me peame rohkem ettevõtteid internetti tooma see on üks valdkond, kus me ei ole kasvupotentsiaali Euroopa Liidus piisavalt ära kasutanud, uuringud näitavad, et et Euroopa Liit on suurim e-kaubanduse äh, turg ja see on tõesti suurepärane kasutamata võimalus, meil on olemas oma kohustused, meil on olemas vajalikud tööriistad ja miks me siis ei äh, kutsuks oma valitsusi üles olemasolevaid töökohti kasutama, et me saaksime lõpuks löödud, loodud need töökohad ja ka kasutatud võimalused, mis meie käsutuses on. suur tänu, kolleeg Haber ja järgmisena saab sõna äh, Toomas Händel. härra president, suur tänu! kallid kolleegid, juba aastaid näeme me väga suurt kärpepoliitikat inimeste arvelt äh, ja mitte ainult kärbetest puudutatud liikmesriikides, vaid ka mujal on näha suurt majandussurutise ohtu, me oleme majanduslanguses. seda seetõttu, et äh, vaadati mööda sellest, et äh, rahvamajanduse mõttes palgad kujutavad endast ka töökohtade loomise võimalusi. tegemist on kõige tähtsama teguriga meie liikmesriikides. nüüd on aga üha rohkem näha kahtlusi, et majanduskasv, kasvuga üksi ei ole võimalik probleeme äh, lahendada, meil tuleb äh, kärpeid vähendada. majanduskasv ei kujuta endast mitte ainult suurt seebimulli, mida kõigile lubati, vaid majanduskasvu toetamiseks on vaja ka programme mulle tundub, et viimastel aastatel pole mitte midagi õpetat-, õpitud. komisjoni tööprogrammist kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks on seal kirjas, et Euroopa Liidul on tugevusi, mis Äh, mis on saadud selle tõttu, et meil on ajaga kohastatud sotsiaalmajanduslik turg ja et selle kaudu on meil võimalik äh, minna uue tööstusliku resolutsiooni etteotsa. kallid äh, kolleegid, see ei tähenda mitte midagi muud kui sotsiaalsete kriteeriumite vähendamist suuremaks kapitalismiks, suuremaks kasumiks ja kui niimoodi hakatakse, tundub, et üha rohkem hakatakse samamoodi ümber jagama, ehk et vaestelt äh, rikastele. Euroopa Liidul on vaja korralikku plaani, ähm, tegevuskava, mis tõesti loob ka töökohti ja tagab kõigile vaesuse vaba elamise. see on väga tähtis kõikidele võrdsete võimaluste jagamiseks, seetõttu meil tuleb äh, konkurentsi Euroopalt minna üle solidaarsele Euroopale, meil on vaja ka äh, tasakaalustada jooksev konto ülejäägid ja puudujäägid, meil on vaja ka korralikku õiglust äh, majandus- ja äh, maksupoliitikat selleks, et Euroopa rikkad kannaksid suuremat koormust, oleksid solidaarsemad ja meil on vaja ka head tööstuspoliitikat, millega luuakse häid töökohti, tagamaks kliimakaitset ja ka tegelikult universaalseid teenuseid Saks. Saksamaa Ametiühingute Liit natukene aega tagasi töötas välja väga hea Marshalli plaani, mida ma soovitaksin ka komisjonil lugeda, samamoodi nagu kõikidel selle parlamendi liikmetel. selleks, et tööstusrevolutsiooni etteotsa jõuda, selleks sellest on kasu ainult siis, kui inimestele tagatakse parem tulevik, mitte siis, kui ainult mõndade taskuid täidetakse. ja sellepärast peame meie siin parlamendis hakkama midagi ära tegema suur tänu, härra Hendel ja järgmisena proua Ferreira, kolm minutit, palun. suur tänu, president. kui vaadata majanduslikku olukorda Euroopa Liidus, siis on näha, et tegeletakse ideoloogiatega ja üritatakse oma mõtteid levitada, mitte aga lahendada probleeme. meil on kriis, kahe tuhande kümnendast aastast on räägitud rangest konsolideerimispoliitikast ja seda ka sisse viidud, seda on tehtud väga palju ka väga nõrkade majanduste puhul ja meil on nüüd võimalik näha esimesi edusamme Kreekas on majanduskasv miinus kuus protsenti, Portugal on teinud kõike, mida Troika käskis äh, teha ja tulemuseks oli miinus ühe koma seitsme protsendine majanduslangus. meil on vaja sünkroniseeritud äh, majanduspoliitikaid, äh, majanduspoliitikat on vaja sünkroniseerida nende riikidega, millel on äh, majanduskasv plussis. me oleme väga palju eelarveid kärpinud kõige tugevamad riigid sammuvad edasi Mm, Euroopa Liidu majanduskasv on keskmiselt null koma kuus protsenti ja, ja võib-olla langeb see isegi miinus null koma kuuele protsendile, prognoosid ei täitu, noortel ei ole tööd, nad lahkuvad Euroopa Liidust, lõpetage eksperimendid, meil tuleb muuta läbirääkimiste tingimusi, mõned kannatavad rohkem kui teised meil on äh, majandus- ja rahaliidu struktuuris suured lüngad ja me kannatame praegu nende tagajärgede all, meil on vaja sellest äh, oma järeldused teha eelarve konsolideerimisest räägitakse, aga meil on vaja struktuurid üle vaadata. konsolideerimise, eelarve konsolideerimise täht tähtaegu tuleb äh, lükata edasi, meil tuleb seda teha, kuid me peame seda tegema realistlikult. meil peavad olema kõi-, kõige madalamad võimalikud intressimäärad ja ja riikide rahastamisest ei tohiks kasu lõigata, nii et meil tuleb koormust vähendada, see on see, mis tuleb praegusel hetkel Euroopas teha. meil tuleb tänapäeval tunnistada, et äh, la- laenudega ei ehita majandust üles, Euroopa Liidul on vaja korralikku tööstuspoliitikat, meil on vaja üle vaadata oma kaubanduspoliitika, me peame vastama globaliseerunud maailma väljakutsetele, aga seda kõike tuleb teha nii, et ei koormataks neid inimesi, kes pole seda koormust ära äh, teeninud, selle, see on üleskutse teile, ärgem koormakem end poliitikatega, mis on välja mõeldud selleks, et õigustada seda, mida pole siiamaani ära tehtud. meil on vaja suhtumist muuta meil on vaja võidelda tööhõive vastu, äh, väljavaadete puudumise vastu, suur tänu! suur tänu ja järg-, proua Ferreira ja järgmisena härra Kreutzmann, palun, kaks minutit. proua president, vabandust, härra president, proua volinik, ma olen nõus kolleeg Malcolm Harboriga, kui me digitaalse ühisturu välja töötame ja edasi arendame, siis on meil selles suur võimalus just VKE-de jaoks töökohti luua ja me peame seejuures mõtlema ka selle peale, et me bürokraatlikke tõkkeid vähendaks, sellepärast et äh, bürokraatlik koormus kõige rohkem mõjutab VKE-sid. meil on vaja Euroopa majanduskasvu pakti. Euroopa Investeerimispank saab siin anda väga suure panuse, see tähendab aga ka seda, et meil tuleb äh, piisavalt investeerimispakti Pangale vahendeid anda. ja kolleeg Hendel, meil ei ole vaja siin mingit klassivõitlust, vaid meil on vaja siiski üritada Euroopa tööturgu stabiliseerida ja paindlikumaks muuta. meil on suured võimalused, Hispaanias on viiskümmend protsenti noortest töötud, kolmkümmend protsenti Itaalias ja kakskümmend protsenti Prantsusmaal, meil Saksamaal aga otsitakse palehigis noori töötajaid, nii et meil tuleb tõesti pakkumine ja nõudmine tasakaalu saada ja siis on meil ka võimalus kõikidele tööd pakkuda ja töökohti säilitada säilitada ja samamoodi ning Euroopa Liidus tööpuudust vähendada. see on palju tähtsam kui äh, klassivõitluse loosungid. ametiühingud saavad ka selles võitluses väga palju ära teha meil on vaja investeeringuid äh, taristustes, taristusse, äh, energia, transport, äh, telekommunikatsioon on taristu puhul väga tähtsad, meil tuleb ka erasektor kaasata, sellepärast et ka erasektoris tihti mõeldakse selle peale, kas tasub investeerida või mitte ja seetõttu on väga tähtis, et just Euroopa Investeerimispangal oleks piisavalt vahendiks, vahendamaks taristuprojekte. Euroopa majandus kasvupakt äh, kujuneb edukaks ainult siis, kui meil on võimalik siseturult äh, negatiivsed tegurid äh, kõrvaldada ja tulen selle juurde, mida ütles Malcolm Harbour, tema siseturukomisjonis võitleb alati siseturu väljaarendamise eest, sellepärast et siseturg toob endaga kaasa väga suure kasvupotentsiaali ja meil on võimalik ka luua rohkem töökohti, mis on tähtis kogu Euroopa jaoks. härra Hendel vabandust, härra Kreutzmann siiski. kas te olete valmis vastama härra Hendeli küsimusele? härra Hendel, palun. kolleeg Kreutzmann, ma ei saanud päris täpselt aru, mida te selle klassivõitlusega mõtlesite, kui te minu, mind tsiteerisite kui te arvate, et klassivõitlus on see, et äh, erasektori varad muudkui tõusevad, samal ajal kui töövõtjate palgad ja sissetulekud vähenevad, siis te võib-olla saite tõesti õigesti aru, mida ma mõtlesin. me leiame, härra Hendel, et ei ole mõtet korrata neid täiesti säramatuid sõnu. majanduskasv ei too töökohti. töökohti on võimalik luua siis, kui meil on konkurentsivõimelised tooted turul ja siis on võimalik luua ka uusi töökohti. meil on kakskümmend kolm miljonit äh, väikeste keskmise suurusega ettevõtet ja kakskümmend kolm miljonit töötut ja kui meil õnnestuks see, et iga VKE võtab ühe töötu tööle, siis oleme kogu oma probleemi lahendanud. ma tean aga, et asjad ei ole nii lihtsad ja sellepärast ma ütlen ikka ja jälle siin Euroopa Parlamendis, et kui rohkem liikmesriike saaks kaasa rääkida, nii nagu Saksamaal, siis oleks ka nii mõnigi probleem lahendatud ja see on selline koostööaldis lähenemine, mitte aga selline loosungite väljaloopimine, mis võib-olla kõlab küll kõik väga hästi, aga ei too mitte mingeid lahendusi kaasa. suur tänu. nüüd proua Reding härra president, komisjon on pakkunud välja kõikehõlmava Euroopa kasvustrateegia. tuletagem meelde, et see on Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia. samuti oleme me väga palju algatusi ellu kutsunud selleks, et kasvu hoogustada ja töökohti eh, juurde luua nii lühi- kui keskpikas perspektiivis, aga samas hoides kinni ka eelarve distsipliinis. nüüd aga tuleb meie prioriteedid suunata Euroopa kasvustrateegia ellukutsumisele ja meil on vajalikud mehhanismid juba olemas, vaja on lihtsalt meetmed ellu viia. mõtlen praegu siin äh, võitlus äh, ühisturu äh, akti üks ja kaks puhul ning kasvu hoogustamine, töökohtade juurde loomine. seda võib, see võib toetada nii ühtse turu laiendamine kui ka kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta iga-aastane majanduskasv me teame, et need on konkreetselt fokusseeritud meetmed ja tõeline jõukuse ja sotsiaalse õigluse dimensioon saab ainult äh, siis äh, lahendatud, kui Euroopa majanduste struktuursed probleemid lahendatud saavad. euroala tugevdamine on igal juhul üks kõige olulisemaid, kui mitte just kõige põlevamaid teemasid kõikide vajalike meetmete vast-, vastuvõtmine selleks, et usaldusväärsust Euroopa majandustes taas saavutada, on väga oluline, sest ilma usalduseta ei ole investeeringuid ja ilma investeeringuteta ei ole ka võimalust kasvu jaoks. ning kasv on igal juhul praeguste Euroopa probleemide lahenduseks. meie kõigi jaoks on aga oluline see, et me uuriksime seda, et nii vastutus kui ka solidaarsus oleks igal pool tagatud. reformide jätkamine on vajalik selleks, et jätkusuutliku kasvu ja töökohti tagada ning just selle tõttu äh, komisjon kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta iga-aastase majanduskasvu analüüsi jaoks on rõhutanud järgnevate viit prioriteeti. esiteks, eristatud kasv ning eelarve konsolideerimine käsikäes, teiseks, Äh, tavapärase laenutaseme tagamine majanduse jaoks, kolmandaks kasvu ning konkurentsivõime toetamine ja suurendamine tänase ja homse jaoks ning äh, ka töötuse probleemidega tegelemine ning äh, kriisi maja, sotsiaalsed järelmid ning avaliku halduse uuendamine. viimases vallas võib veel paljugi ära teha, eriti just avaliku hanke ning äh, avaliku halduse digitaliseerimise osas, samuti ka kohtusüsteemi reform, mis omakorda viib äh, kohtusüsteemi usaldusväärsuse ja kasvumootoriks. Need on prioriteedid, äh, mis on struktureeritud ja olulised ja kõik see võtab aega, enne kui me nende elluviimisest täielikult kasu saame. ning kuna tegemist on keskmise ja pika perspektiivi äh, projektidega, siis on oluline ka lühiajaliste algatuste alustamine selleks, et äh, investeeringuid äh, tagada. ja siit tulebki Euroopa Liidu eelarve mängu, sest et Euroopa Liidu eelarve on eelkõige instrument, mis puudutab investeeringuid, investeeringuid üle-euroopaliselt ning me ei saa rääkida siin kasvuvajadusest ilma selleta, et me ei tunnusta, kui oluline on sihtotstarbeline investeering Euroopas. Euroopa Liidu eelarve on Euroopa tasandil kõige olulisem instrument just sihtotstarbeliste investeeringute jaoks. kui me tahame kasvu kogu Euroopas, siis peab olema meil eelarve, mis saab tagada ka investeeringud üle Euroopa ning see eelarve looks siis ka kasvutingimused ja sellepärast on meil eelkõige vaja mitmeaastase finantsraamistiku jaoks kokkulepet selleks, et kasutada äh, Euroopa hoovad kasutarvis äh, ära. edasi, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta komisjoni tööprogramm võtab äh, erinevaid kasvualgatusi arvesse ning teeb ka uusi ettepanekuid. komisjon jätkab konstruktiivset koostööd Euroopa Parlamendi ning nõukogu vahel selleks, et need ettepanekud ka vastu võetaks ja ma usun, et see on igal juhul meie prioriteet. komisjon on ka oma äh, eesmärki rõhutanud selles, et eelarve konsolideerimismeetmed peaksid olema äh, korralike mehhanismide läbi ellu viidid, viidud, sellepärast et nende liikmesriikide jaoks, kes finantsturgudelt enam laenu ei saa, äh, nende jaoks ei ole võimalik midagi muud teha, kui konsolideerida. Need äh, liikmesriigid, kellel eelarveline äh, manööverdamisruum on suurem, saavad kinni pidada kasvu- ja konsolideerimispakti tingimustest ning komisjon Äh, viib läbi praegu uuringuid äh, eelarve puudujääkide ja ülejääkide üle ning kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta esimeses pooles me tulemusi sellele uuringule ootame ning äh, Euroopa poolaasta soovitustest peavad need liikmesriigid kinni pidama. edasi tahaksin rääkida Euroopa Investeerimispanga ning kapitalinõuete suurendamise osas heaks on kiidetud saja miljardi euro kapitali äh, suurendamise programm ning äh, laenamismaht äh, järgmise kolme aasta jooksul tagab juba suurema laenamiste võimekuse panga jaoks, millest saavad kõik hüve. me oleme majandusliit ning meil on ühtne vääring, meil on ning me tahame sügavamalt integreerida oma ühist turgu aga majanduse kõrval on ka meie eesmärk poliitiline ja sotsiaalne ning eh, siit tulebki mängu Euroopa kodanik. Eh, kui ülemkogu täna kohtub selleks, et eh, rääkida ühtsemast majandus- ja rahandusliidust, siis komisjon kutsub üles otseselt parlamendi rahvaesindajate sõna kuulda võtma, sellepärast et ainult parlament esindab Euroopa kodanikke ja ühtselt saame me ehitada üles Euroopa, mis on tugev, solidaarne ning äh, töökohti loov. suur tänu, volinik Reding kohe jõuame fraktsioonide eelkõnelejate juurde, äh, väga palju on sõnasoovijaid ja Rahvapartei nimel kõigepealt kohe härra Schwab. härra president, proua komisjoni asepresident, kallid kolleegid, arutelud majanduskasvu üle Euroopas on kohe kindlasti seotud rohkem sellega, mida proua Reding praegu välja tõi, vastupidiselt sellele, mida me selle arutelu alguses kuulsime. majanduskasv Euroopas kannatab rohkem selle all, et meil ei ole õnnestunud piisavalt rakendada neid meetmeid, mida me juba oleme vastu võtnud ja nagu proua asepresident ütles, tegelikult kannatab majandus vähem äh, sellepärast, et meil on liiga vähe määruseid ja direktiive. minu arvates, härra president, on võimalik majanduskasvu luua ainult siis, kui me lähtume sotsia-, sotsiaal- Äh, majandusest äh, niimoodi, et see toimiks kogu Euroopas. ja kui sellised riigid nagu Kreeka ja Portugal selleks, et proua Ferreira sõnavõtu juurde tagasi tulla, alustavad reforme, mis kogu Euroopas küll on äh, esirinnas OECD oma oma riikide nimekirjas on Kreeka ja Portugali toonud välja just nende riikidena, kus on väga eesrindlikud reformid ja me näeme nende riikide näol, et selle kaudu ei ole võimalik majanduskasvu luua. nüüd on tähtis see, et need seadused tõesti ka õigesti rakendatud saaksid ja siin on jällegi proua Redingu sõnad väga õiged. rakendamine on väga tähtis ja selleks on meil vaja korralikku ähm, avaliku sektori haldamist ja paremat äh, siseturu kontrolli, sellepärast et meil ei ole kasu ka kõige parematest reeglitest, kui neid õigesti ei rakendata. teiseks aga usun ma, et majanduskasv saab äh, tekkida ainult siis, kui inimesed jälle usuvad majanduse arengusse ja on kindlad, et need meetmed, mis vastu võeti, ka tõesti kogu Euroopas äh, toimivad. näiteks Iirimaa läks tagasi kapitaliturgudele ja sellepärast on minu arvates täiesti uskumatu, kui siin vasakpoolsed täna räägivad, et me peaksime jällegi kurssi muutma. ei, see oleks vale tee. meil tuleb nüüd jääda sellele kursile ja inimesi veenda, et vastu võetud reformid lähevad õiges suunas ja et kui me neid rakendame, siis on meil võimalik üles ehitada konkurentsivõimelisem Euroopa. suur tänu! suur tänu, kolleeg Schwab! proua Ferreira kas teil on sinise kaardi küsimus? olge hea, proua Ferreira. suur tänu, härra Schwab. tahaksin teie käest lihtsalt küsida, et kas te tunnustate seda, et eelarve ülejäägid äh, Saksamaa eelarves äh, äh, viitavad lihtsalt sellele, et Saksa vääring ei viidud mitte kõrgemale tasemele ning kui eelarve ülejääk kasvas, siis samas teie vääring äh, oma hinda ei tõstnud ning tegelikult see võlg, mis teatud liikmesriikide kaelas on, on see, et teie olete neile selle võla peale surunud kallis kolleeg Ferreira, suur tänu selle küsimuse eest, ma pole mitte kunagi maha salanud ja keegi Saksamaal ei tee ka seda, et ühisturg ja koostöö Euroopas on ka Saksamaa jaoks olnud väga kasulik ja positiivne. ja sellepärast oleme ka valmis solidaarsed olema ja sellepärast ma leian ka, et esimeseks sammuks on reformid ja nendele reformidele peavad järgnema uued sammud. me töötame ühise Euroopa nimel, ühise solidaarse Euroopa nimel, aga me ei saa nüüd alustada sellega, et juba vastu võetud millised meetmed me lihtsalt jällegi tühistame. me peame jääma sellele kursile, me peame üheskoos kõiki eurooplasi veenma, et võetud kurss on õige ja kui me seda teeme, siis on meil võimalik ka rohkem solidaarsust äh, tagada. suur tänu! Äh. suur tänu, härra Schwab! ja edasi läheme järgmise kõneleja juurde, kes on härra Serkas. kaheks minutiks, palun. suur tänu. proua volinik Reeding, te lõpetasite öeldes, et Euroopal on vaja töökohti. meil on vaja töökohti luua. aga kas me ei ole tegelikult hävitanud kaks miljonit töökohta eelmise äh, kahe aasta jooksul? ning äh, see kokkuvõttes viib äh, pikaajalise töötuseni noored inimesed, kes on oma õpingud lõppenud, aga ei leia töökohti, see on moodustanud tohutu struktuurse probleemi ja see peaks meile muret valmistama kõigile. aga see on tänane reaalsus ning teie jätkate lihtsalt täpselt samade meetmetega, mida te olete juba ette pannud. kui kaua siis jätkame me täpselt mööda sedasama vana teed tammumist? Teie olete ju täidesaatva võimu osa, aga te lihtsalt äh, lämmatate äh, lõunariike. ei ole ühtegi meedet, mis meie kasvu toetaks Äh, kui palju on teil vaja sotsiaalsete tragöödiate näiteid, enne kui te oma poliitikakurssi muudate? vaadake, mis äh, toimub meie tänavatel, inimesed nutavad, karjuvad, protestivad, aga komisjonist mitte keegi tähelepanu sellele ei pööra. millel siis hakkate te algatama antitsüklilisi poliitikaid? Teie poliitikad lihtsalt praegu täna süvendavad probleeme ja meelehärmi. Te räägite Euroopa Liidu eelarvest, aga kuidas me saame kaitsta seda eelarvet? milliseid investeeringuid läbi viiakse, kui meil raha ei ole? millist poliitikat peaks nüüd ajama, mis ei viiks meid lihtsalt katastroofile, nii nagu härra proua Ferreira ütles, meil on täna terve rida riike, kes on majanduslanguses, neil on tõelised probleemid, kuidas nende riikide nõudlus suureneb, kui nõudlust samas ei ole, siis ei ole ka pakkumist ja nõudlust ju ei ole. vaadake, mis toimub täna Hispaanias, kuidas inimesed elavad, nõudlus on täielikult jalge alla trambitud, miljonid inimesed on ilma jäänud sellisest elustandardist, nagu nad on tundnud, nii et vaadake andmeid ja ärge lihtsalt käige pimedalt ideoloogia sammu. suur tänu, härra Serkas, edasi palun saab sõna härra Mondas äh, liberaalide nimel. suur tänu, härra president. proua volinik. me oleme rääkinud täna kasvust Euroopas ja see on just äh, sõna, äh, võlusõna, meil on vaja rohkem kasvu, meil on rohkem vaja töökohti aga praegu on igal juhul probleem usaldusväärsuses, turud ei usalda meid ja tarbijad ei usalda. meil on väga hea meel praegu hetkel, et me ei ole ettevõtja Euroopa Liidus, sellepärast et ettevõtjal on vaja väga palju turuosaliste usaldusväärsust selleks, et kusagile jõuda ametivõimud peaksid olema just need, kes äh, sellised usaldusväärsuse tingimused paika seavad. ja need õigusaktid, äh, mis täna Euroopas vastu võetakse, peaksid ju aitama, aga samas on need tõkkeks äh, VKE-dele, miks? sellepärast, et väga palju tehakse suuri sõnu, aga käega ei kärbse pesagi me räägime direktiividest, mida on teatud riikides üle võetud valesti või teisiti, mis ühisturule tegelikult tõkkeid seavad ja ma olen aastaid juba rääkinud, et me peame äh, praegu pigem keskenduma määrustele, mis jõustuvad igal pool ühtemoodi. kui me seda teha ei saa, siis ehk taasriigistamine ja liikmesriikidele pädevuse andmine oleks õige lahendus, mis äh, hoiaks Euroopa tasandil äh, tööd kokku ja energiat kokku ja saame siin lihtsalt äh, õigusakte luua, mis oleks igale ettevõttele ja igale indiviidile samasugune räägime siin pigem maksusoodustustest ja mitte toetusrahadest, sellepärast et äh, toetusrahad äh, töötavad äh, vastuoluliselt, see tähendab seda, et ettevõtted kaotavad kogu oma elujõu vaid ja toetuvad vaid toetusrahadele. räägime innovatsioonist ja kõigest muust ka, suur tänu! suur tänu, härra Mandas! ja järgnevalt palun härra Paksas suur tänu, härra president. tõsi on see, et kasinus on viinud äh, allakäigu spiraali. säästmine on ainult siis võimalik, äh, kui on võimalik raha kõrvale panna. Euroopa Liidu institutsioonid, kas nad on teinud piisavalt, et kodanikke selles aidata? ei, praegu me lihtsalt jookseme kellaga võidu, äh, laename ning äh, survestame SKT-d äh, mõne protsendipunkti võrra tõusma. ja samas jõuame ikka selleni, et äh, SKT-d on vaja stabiilseks, stabiilsena hoida ja selle nimel rohkem laenata, nii et kriis ja probleem jätkuvad. meil on vaja konkreetset tegevust see kasinus ei ole mitte midagi toonud kaasa meie jõukusele, meie majandusele ja sotsiaalsele heaolule. mida siis teha? esiteks, kasinusmeetmed äh, tuleb läbi lõigata ja piisavat äh, tarbimist toetada, teiseks, meil on vaja säästa, aga säästa ei tohi inimeste arvelt. bürokraatiat on vaja kärpida hoopis selle asemel ning kolmandaks, meil on vaja asjakohasemat äh, kulutust ja sotsiaalseid reforme. suur tänu! ja järgnevalt saab sõna kuue nimel härra Huntis. kaks minutit, palun. suur tänu, härra president, proua volinik, kallid kolleegid. me peaksime rääkima majanduskasvust Euroopas. vähemalt küsimused puudutasid majanduskasvu. me räägime majanduskasvust, mitte majanduslangusest. meil on siin täiesti uued mõõtmed, pärast teist maailmasõda pole me hullemat majandussurutist näinud ja kui me näeme pilte Lõuna-Euroopas, siis me näeme, et töötus on suur, lapsed on alatoitunud, inimesed kaotavad oma elukohti ja öeldakse, et lahenduseks on majanduskasvus, kuid poliitika, mis on välja töötatud, äh, see tõlgendab kriisi täiesti erinevalt. meil on praegu liberaalsed ühtsete mudelite kriis, meil oli ebatõhus poliitika ja see, mida siin heade kavatsustega kui majanduspoliitika komisjoni poolt vastu võeti, on lihtsalt tühjad sõnad, see ei ole mitte midagi muud ja see ei ole tõhus. näiteks Kreeka. Kreeka on siin olnud katsejänes kogu selle poliitika välja, väljatöötamiseks. olukord on läinud hullemaks on ka teisi riike, mis peavad nüüd kärpeprogramme läbi viima ja me teame, mis on tulemus. ma ei hakka seda siin välja tooma, lugege lihtsalt Eurostati statistikat. proua volinik, vaadake lõpuks, kui vastuolulised on need poliitilised meetmed majanduskasvu toetamiseks. esiteks vastavalt äh, Kreeka mitmeaastase finantsraamistiku puhul on ette nähtud kahekümne viie protsendine langus, kakskümmend kuus protsenti on tööpuudus. siin on vaja väga palju säästa, jah, ja te ütlete, et teisiti ei ole midagi võimalik teha, aga võib-olla oleks pidanud reeglid teistmoodi välja töötama kuidas on võimalik majanduskasvu äh, tagada, kui me näeme, et teistes riikides see ei toimi? kolleegid mainisid siin reforme lõunapoolsetes riikides, mida te selle all mõtlete, kas te mõtlete siin saneerimispoliitikat ja konkurentsivõime parandamist, see puudutabki ju majanduskasvu, konkreetne näide. Kreekas on äh, hoolimata sellest, et äh, palkasid on vähendatud, kõike on kärbitud, ettevõtted ikkagi äh, lähevad pankrotti sellepärast, et ei ole ostujõudu. tuleb äh, lähtuda sellesse küsimuse teistmoodi kui siiamaani. suur tänu, härra president. suur tänu ja nüüd tulevad ülejäänud registreeritud kõnelejad ja kõigepealt saab sõna Paolo Rangel, kaks minutit. suur tänu lugupeetud juhataja, lugupeetud komisjoni asepresident. kõigepealt tahaksin äh, kiita komisjoni kõikide pingutuste eest äh, nii ettepanekute kui tegude näol, äh, mida komisjon on teinud majanduskasvu strateegiat välja töötades ja majanduskasv on teie meetmetes olnud alati tähtsal kohal ja meil on olemas oma kasvustrateegia, tõsi. Äh, aga majanduskasvu kava on mõeldud kogu Euroopa Liidule ja on suunatud aasta äh, meie tegevusele kuni aastani kaks tuhat kakskümmend aga riskiriigid on praegu majanduslikust seisukohast väga raskes olukorras, nende majandused äh, ei ole elujõulised ja, ja nad peavad tõesti pingutama, et olukorda parandada, kuid äh, nendel riikidel on praegu vaja suuremat toetust majanduskasvu soodustamiseks. Äh, me peame keskenduma individuaalsetele riikidele, andma vajalikku abi neile riikidele, kes seda vajavad nii et ähm, meil on küll vaja üldist strateegiat, kuid Kreeka, Portugal, Iirimaa, äh, Küpros, Sloveenia, Hispaania, Itaalia, kõik on ära teeninud äh, meie eraldi tähelepanu äh, ja, ja sihipärase lähenemise. muidu me ei saa majanduskasvule hoogu sisse. meil ei ole vaja äh, probleemide korrigeerimise strateegiat eraldi üksinda äh,, ilma majanduskasvu strateegiata see teine element peab olema ka esindatud, siis äh, kapitalisüst äh, Euroopa Investeerimispangale, kas on seda tehtud äh, ja kas projekti võlakirjad on kaalumisel nende riskantsete piirkondade jaoks, mida ma just mainisin? ja järgmisena saab sõna härra Wang Nok. kaks minutit, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja proua Reding, kallid kolleegid, volinik äh, Oli Rehn äh, pressis äh, ütles, et eelarve konsolideerimise poliitika toob kaasa endaga soodsaid mõjusid, nii et majanduskasvu valdkonnas on see üsnagi üllatav. liikmesriigid on pidanud kinni põhimõtetest ja eeskirjadest, aga majanduskasvu ei ole tulnud ja eelarve puudujääk ei ole vähendatud Kreekas on palku ja kulusid kärbitud, nüüd peaks olema Kreeka juba maailma kõige konkurentsivõimelisem majandusruum üldse, aga tegelikult on see Euroopa masenduse musternäidiseks ja kõik see näitab, et konsolideerimispoliitika majanduslangust soodustav mõju ei olnud selge Troika jaoks. ja paistab, et meie fiskaalkordajad on suuremad, kui oli arvata kulud on vähenenud kümne miljardi võrra, aga äh, siis äh, äh, samal ajal meie SKT väheneb viieteistkümne miljardi võrra. paistab, et see on nii. lugupeetud komisjoni asepresident. ja majandusteadlased on seda juba analüüsinud varem äh, investeeringud kannatavad, kannatavad, äh, kui makse alandatakse, äh, kõik. ja äh, maksude alandamine ei äh, aita meil ka defitsiiti äh, vähendada ECOFIN-i äh, mudelis on kordajate rolli alahinnatud. Äh, ignoreerite teadlasi, eks ole äh, neokonservatiivne poliitika ja silmade sulgemine kogemuste ilmsete kogemustes majanduslikud valikud ei ole neutraalsed, me majanduskasvu analüüsis, analüüsi tulemusi tuleb kajastada ka meie järgmistes seadusandlikes ettepanekutes. proua Hirš, teil on sõna pooleteiseks minutiks, palun. suur tänu härra president, lugupeetud volinik Reding sotsiaal- ja tööhõivekomisjoni aseesimehena on minu jaoks töö, majanduskasvu küsimus väga tähtis, sellepärast et äh, sotsiaal- ja tööhõivekomisjonis on majanduskasvu küsimus meie jaoks kõige tähtsam. kõige parem sotsiaalpoliitika, kõige sotsiaalsem poliitika on see, et me tagame inimestele töökohad ja sellepärast peame me oma komisjonis alati pöörama tähelepanu sellele, et oleks võimalik töökohti luua ja töökohti loovad ettevõtted ja eriti eriti äh, tähtsad on siinjuures VKE-d, kes äh, loovad eurooplastele töökohti sotsiaalprogrammid on tähtsid, aga nad äh, on ainult üleminekulahendused, sellepärast me peaksime keskenduma praegu just nendele. ja väga tähtis on tagada raamtingimused, eriti just väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, et need oleksid optimaalsed need seadused, mis praegu on vastu võetud, tuleb ka tõesti rakendada, sest praegusel hetkel just VKE-de jaoks on kõige suuremaks tõkkeks see, kui nad iga kord jälle seisavad väljakutse ees, et neil siiski tuleb uued normid, uute normidega kohaneda. see tõkestab VKE-de tööd. me peaksime hoolitsema selle eest, et meil oleks võimalik äh, rakendada juba praegu olemasolevad seadused ka selleks, et ühisturgu toetada ja niimoodi ühisturu kaudu majanduskasvu luua. näiteks meediavaldkonnas on meil väga suur potentsiaal kasutamata, kus meil oleks tõesti võimalik häid kvaliteetseid töökohti luua. suur tänu, kolleeg Hirš kolleeg Šimanski, nüüd on sõna teil, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja tulevikus peame keskenduma tööle. imerohuks on töö. Euroopas on tööpuuduse määr saavutanud rekordilise taseme üha rohkem on alla kahekümne viie aastasi noori, kes äh, on tööta, kakskümmend kolm protsenti on praegu see näitaja ja kui me räägime majanduskasvust, ärgem unustagem noori, seda ühiskonnarühma. juurdepääsu tagamine tööturule on väga tähtis, äh, vabu töökohti on väga vähe, kui majandus äh, on langusperioodil ja isegi ülikooli diplomiga inimestel on väga raske töökohti leida, samuti on kvalifitseerimata tööjõudu noorte hulgas. ja väga raske on liikmesriikidel investeerida haridusse ja koolitusse praegusel ajal, äh, kui kõik on pidanud oma eelarveid kärpima loodan, et Euroopa Liidu äh, finantsperspektiiv on piisavalt ambitsioonikas ja ta aitab seda kompenseerida. suur tänu, äh, härra Tšemanski, järgmisena saab sõna äh, proua Züber, üks minut. suur tänu me püüame siin veenda end, et meil on mingisugune imerohi olemas, eelarve kärped, mis ei mõjuta majanduskasvu näitajaid, see on illusioon. majandusteadlased muudkui ütlevad, et tuleb investeerida avalikul tasandil selleks, et saavutada majanduskasvu hoogustumine jälle. reaalsus näitab meile, et Euroopa pered aga kannatavad ja üha enam. toome siin näiteks Portugali. kärped, kärped sotsiaaltoetustes, peretoetustes, igal pool valitseb masendav olukord. Äh, äh, meie majanduskasvu näitaja oli kümme protsenti, kui me liitusime. pärast seda on väiksed keskmise suurusega ettevõtted äh, hävitatud, töökohad on kadunud ja me peame midagi ette võtma, me peame tööstusstrateegia välja mõtlema, peame mõtlema välja strateegilised tööstuskavad, tootmiskavad, mis reaalmajanduses aitavad uusi töökohti luua. me peame toetama töö, töötajaid, äh, anname neile, andma neile vajalikku toetust selleks, et nad äh, saaksid tööle jääda, et neil oleksid selleks vajalikud oskused Äh, kas me muudame oma tavasid, kas me suudame ajaga kohaneda? suur tänu ja nüüd proua Kratsa Tsagaropulu. suur tänu, lugupeetud äh, juhataja, <laughs> kallid kolleegid. ja me räägime siin asjadest, mis ei ole tegelikult huvitavad mitte ainult komisjonile, vaid ka, ka nõukogule. nõukogu äh, tuleb ju kokku õige pea, ministrid tulevad kokku äh, ja mm, ülemkogu äkki äh, ärgem unustagem, et majanduskasv on väga oluline, aga majanduskasvuga ei ole praegu asjad hästi ja selle, kui me ei suuda majanduskasvu hoogustada, jääb meie majanduslik ja poliitiline projekt toppama meil on vaja äh, sellel, seda mootorit äh, käivitada, äh, majandus on seotud ühiskonnaga ja kes kaotab usku, kaotab usku Euroopa Liitu, iseäranis kannatavad need riigid, keda majandus langus ja kriis on kõige valusamalt tabanud, Kreeka on nende hulgas. ja öö, lootus tulevikku kaob ähm, ka,, kui majanduskasvu prognoosid järgmiseks aastaks on viletsad äh, Euroopa Liidu liikmesriikides eraldi, aga ka äh, liidus üldiselt. Äh, kahe tuhande kolmekümnendal aastal on ähm, Hiina majandus maailma suurim majandus ja kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kolmkümmend, see ei ole eriti kaugel ja äh, mitmesuguseid äh, suuri muutusi on oodata maailmas. Euroopa Liit ei ole suutnud praegu leida õiget tasakaalu eelarve kärbete ja majanduskasvu soodustavate meetmete vahel ning äh, tähelepanu alt kõrvale on jäänud ka sotsiaalne ühtekuuluvus. Euroopa Liit äh, oma tulevastes meetmetes peaks äh, oma tegevust vajalikul määral korrigeerima. me ei saa jätkata nende lõhedega, mis Euroopa Liidus praegu on üha süvenemas kõik see mõjutab ka meie majanduskasvu hoogustamist negatiivselt. Äh, lõhed äh, juurdepääsu osas tööturule, tööpuuduse suur määr, äh, kõik valmistavad meil seda mure, muret ja äh, kriis äh, ei puuduta mitte ainult kriisiriike, vaid kogu Euroopa Liitu, ilma ühtekuuluvuseta me ei saavuta liidu eesmärke. suur tänu äh,, Paul Rubik soovib sinise kaardi küsimust esitada, kas olete valmis vastama? palun suur tänu, härra president, lugupeetud kolleeg Kratsa. Brüsselis ülemkogu on kokku tulnud selleks, et läbi rääkida kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia üle ja majandus- ja tööhõivepakett on üks tähtsamaid väljakutseid. kas te arvate, et kahe tuhande, Horisont kaks tuhat kakskümmend suudab tagada just VKE-de edu, siin on <clears throat> noorte ja sisserännanute kaasamine väga tähtis, kas te arvate, kas nõukogu jaoks on, ülemkogu jaoks on ka see prioriteediks? suur tänu selle küsimuse eest, jah, tegemist on väga tähtsa küsimusega olen teiega täiesti nõus, VKE-d peavad kohe kindlasti toimima äh, toimivas kliimas, see ja seda äh, keskkonda loovad nii Euroopa Euroopa Liit kui ka ka liikmesriigid. ja nagu öeldud, juurdepääs on väga tähtis, ma ju rääkisin sellest ja ma rääkisin ka ebavõrdsest jagamisest. see tähendab just seda, et eriti just VKE-d on ebavõrdse kohtlemise osaliseks saanud. see on see kõige suurem probleem ja seal tuleb meil midagi ära teha, suur tänu. järgmiseks Leonardo Domenici, kaks minutit signor presidente il collega wang kok ha già ricordato che martedì. suur tänu härra president äh, kallis kolleeg wang kok juba mainis financial timesi artiklit äh, kus tuuakse suurepärane näide neoliberaalse lähenemise kohta seal tsiteeritakse Olli Rehni ähm, räägitakse et et iga riik võib saada natukene rohkem aega, aga samal ajal tuleb meil ka oma hinnangutesse kaasata riiklikud investeeringud. ja peale selle tuleb meil ka äh, korralikult äh, eelarvet konsolideerida, see kõik on väga tore, aga võib-olla on meil nüüd näha ka väikest liikumist äh, kärpepoliitikas, võiks endale ette kujutada, kuid nii see ei ole, sellepärast et äh, millegipärast jääb mulje, et äh, et midagi küll tehakse, aga tulemus on hoopis teistsugune kui oodatud meil tuleb tõesti jääda kursile, see, seda siin ka öeldi, me ei soovi siin ju kurssi muuta. Euroopa tasandil tuleb teha ka, äh, teha vahet jansenistide ja jeseviitide vahel. siin on see endaga kaasa toonud ka tegelikult selle, et äh, me alahindame oma tegude tagajärgi. nüüd öeldakse, et kõige paremaks lahenduseks on hoopis kolmas lähenemine ehk et riiklikud investeeringud ja siis hakkab see kõik toimima ja peale selle tuleks paika panna ka realistlikud eesmärgid kriisist väljatulekuks. suur tänu, härra Domenici. järgmisena saab sõna härra Elvood, palun, poolteist minutit suur tänu ma tänan et mul on võimalus rääkida siin äh, Euroopa Liidu majanduskasvu plaanidest, äh, kuid äh, siin tuleb äh, võidelda ka tööpuuduse vastu, mille all kannatavad eriti just noored inimesed. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oli keskmine tööpuudus noorte hulgas kakskümmend kaks protsenti ja meil oli kaks liikmesriiki, kus oli üle neljakümne protsendi ja järjest mitmes oli üle kahekümne viie protsendi. minu koduriigis Iirimaal on kahe tuhande kaheksandast aastast noorte tööpuudus kolmekordistunud. viimasel aastal seitse koma viis miljonit inimest kaheksateistkümne ja kahekümne üheksanda aasta vahel ei olnud kas koolitusel või neil ei olnud ka töökohta ja tõsi on see, et neil ei ole võimalik kunagi taha, tasa teha seda kaduma läinud äh, äh, sissetulekut ja tegelikult äh, langeb ka selle põlvkonna moraal ja räägitakse, et tegemist on kadunud põlvkonnaga. tuleb teha kõikidel tasandil kõiki pingutusi selleks, et need sotsiaalsed ja majanduslikud probleemid lahendada, enne kui need äh, noored satuvad äh, nõiaringi. Need noored inimesed on ära teeninud võimaluse ka olla osaline oma riigi majandusest, saada töökohti ja neil peab olema võimalus ka juhtida po poliitikas otsuste tegijate tööd. Euroopa Liidul peaks olema võimalus võimalus äh, teha kõike kõikide erinevate põlvkondade jaoks. väga tähtis on, et liikmesriigid tõesti panustaksid selleks, et neil oleks võimalik midagi mõjutada. ja väga tähtis on siin ka tagada finantsvahendid selleks, et meie algatused tõesti näeksid ka tõsiseid tulemusi ja ei jääks lihtsalt tühjadeks sõnadeks. suur tänu nüüd läheme järgmise kõneleja juurde ja sõna saab proua Anderson üheks minutiks. Famine is forcing millions onto the dole Reduce me näeme elustandardite vähenemist Euroopas ning majandused on äh, õõnestatud ning pankade krahh on langenud maksumaksjate Äh, õlgadele ning riigid ei saa enam finantsturgudelt laenu. kasinusmeetmed mitte ainult ei lahenda mitte probleemi ja kriisi, vaid tegelikult hoopis süvendab seda. pangadel, kellel rahalisi vahendeid ei ole, ei saa enam investeerida investeeringutesse, mis omakorda tähendab, et sotsiaalses vallas muutuseid ei esine ning äh, eelarvekärpeid ei saa kindlasti praegu positiivses valguses nähes, sellepärast et kriisist ei saa välja ainult säästes, vaid olulised investeeringud töökohtadesse on need, mis tagavad taas kasvu ning vähendavad eelarve puudujääki. suur tänu! suur tänu, järgnevalt palun, proua Olskog, pooleteiseks minutiks. suur tänu, president, me kõik teame väga hästi, kuidas see kriis tekkis. see algas sellega, et finantsturud olid reguleerimata Ameerika Ühendriikides ning kriis jõudis Euroopa Liitu, siis oli stabiilsuspakt, mis tööle ei hakanud ning kriisiriigid tekitasid iseendale probleeme aga äh, kriisist on võimalik ka välja tulla. liikmesriike tuleb toetada ja seda läbi otsuste, mida Euroopa Liidu erinevatel tasandil võetakse. me peame kasutama ära seda, et äh, meil on tegelikult potentsiaali ja ressursse, mis praegu on kasutamata ning neid tuleb kasutada tuleviku pikaajalisteks investeeringuteks, eriti mis puudutab just keskkonna ja kliimaalaseid äh, investeeringuid. Need on just valdkonnad, mis tagavad pikaajalise visiooni, tagavad kasvu ning ennetavad seda, et me ei satuks tõsisematesse teistesse kriisidesse. aga küsimus ei puuduta ainult mitte poliitilisi eesmärke, sest kui me räägime äh, kliimast, siis äh, küsimused äh, on väga olulised ka sotsiaalsest aspektist. läbi mis erinevate direktiivide oleme me tegelikult survestanud töötajate õigusi, me ei saa igal juhul äh, Hiina äh, töölistele loota, et nad äh, meie palku hoiaksid samal tasemel, me ei saa aga samas siis loota kliimanutikatele lahendustele, aga õige tee Euroopa jaoks oleks korralikku palka saanud head töötajad, kes hoiaksid ka meie keskkonda, see peakski olema meie prioriteet, aitäh! suur tänu ning edasi läheme proua Tika juurde, üheks minutiks saate sõna. suur tänu, proua volinik. ma arvan, et tänane diskussioon on väga oluline. kahjuks kahe tuhande üheteistkümnendal aastal sotsiaalne kaasatus Euroopa Liidus ei olnud mitte kahjuks väga heal tasemel ma arvan, et Euroopa Liidu jaoks on vajalik taas äh, tööstustamise protsess läbi teha, sellepärast et ainult see on äh, õige tee kasvu ja töökohtade loomiseks. Euroopa Liidus on viissada miljonit äh, kodanikku ja nende inimeste jaoks on vaja töökohti, mis vastavad nende haridustaustale. kasvupakti on vaja äh, rahastada, sest kasinus meile mingil juhul majanduskasvu ei too. ma tervitan seda mõtet, et finantstehingumaks äh, viib selleni, et ka pangandussektor panustab kasvuteele ning äh, pangad peavad maksma nende, äh, selle kriisi eest, mille nad on põhjustanud. suur tänu, proua Tikao ja nüüd on vaba mikrofoni voor ning siin on mõningad sõnasoovijad härra Luhan, palun. suur tänu, härra president. tänastes majandusraskustes äh, on Euroopal vaja väga meetmeid ja rohkem kui kunagi varem selleks, et majanduse taastumist toetada. see omakorda nõuab liitu komisjoni ja parlamendi vahel selleks, et leida edukaid lahendusi. eriti olulisele probleemile, millele komisjon peab leidma kiiresti vastuse, on eh, Euroopa tööstuse allakäik. ilma tööstusliku baasita, mis on tugev, ei saa Euroopa Liit mingil juhul üleilmsele konkurentsile vastu seista. me oleme näinud äh, investeeringute vähendamist tööstussektorisse kaks protsenti SKT-st, meil on vaja uusi tehnoloogiaid ja vaja neid taaskäivitada oma tehastes, sellepärast et vastasel juhul ei saa me majandusülimvõimudega silmitsi seista, kes uusi tehnoloogiaid kasutavad. meie konkurentsivõime saab õõnestatud ning meie roll globaalse osalisena on minevikku hõlmas. järgnevalt saab sõna kolleeg Rüüvi suur tänu, härra president ma arvan, et Euroopa Parlamendi teaduse ja tehnoloogiavõimaluste komisjon on paika pannud neli väga head punkti, mida me õigusloomelises töös ja Euroopa Liidu kursi paikapanemises vajame. ehk et millised tehnilised võimalused on meil mobiilsuses, näiteks Euroopa ühendamise rahastu on ain-, üks võimalus digitaliseerimine, teine, mida me saaksime selles valdkonnas ära teha, aga ka Euroopa Tehnoloogia Instituut oleks üks võimalus. kuidas me saaksime saaksime teadmisi levitada Euroopas me teame, et meie koolides, lasteaedades ja ülikoolides edastatakse teadmisi, mis on tihti kakskümmend viis aastat vanad kuidas me saaksime liikuvust tugevdada, suurendada, kuidas me saaksime, saaksime lisandväärtust kogu tarneahelast suurendada selleks, et rohkem töökohti Euroopa Liidus luua? kuidas me saaksime lairibaühendusi parandada, kuidas me saaksime inimestele tervist tagada, see tänane täiusliku elu programm võib anda väga suure panuse sellele, suur tänu! suur tänu, kallis kolleeg ja nüüd saab sõna härra Cofferati, palun. Volevo... suur tänu, härra president. kaks väga olulist probleemi on meie tänases kriisis, proua volinik mitmeid neist on juba mainitud, aga need kaks on väga ohtlikud. esiteks kasvupuudus ning see, kuidas on tekkinud ka töökohtade kadu ja see, kuidas me töökohtade kadu alahindame ja meie prioriteet äh, peakski olema töökohad. Äh, vaesus on Euroopa Liidus aina kasvamas ning see on väga tõsine probleem. see on ka ohtlik äh, probleem me oleme praegu näinud äh, töötavaid inimesi, kes on vaesed. näiteks äh, naistest tööjõud, kes ei saa heapalgalisi töökohti ning äh, töötavad seetõttu naeruväärsete palkade eest, mis on allpool vaesuspiiri. nii et meie poliitikates on tugev defitsiit ja vaja on sellega võidelda. suur tänu! kõnelejal ei ole mikrofoni. meil on need äh, väga absurdsed kasinusmeetmed ja me räägime Euroopa alustaladest ja sellest, kuidas me jagame ühiseid väärtusi. Euroopa rajati selleks, et äh, terast ja sütt äh, kontinendil ühendada ja nüüd me pöörum-, pöördume selle poole tagasi, et me ainult kaitseme majandushuvisid ja mitte inimesi. suur tänu, daamid ja härrad. sellega on see arutelu lõppenud ning äh, nüüd äh, väike paus kuni kella kaheteistkümneni ja alustame siis hääletustega ja soovin omalt poolt juba kõigile häid jõule, kaunist aastavahetust, ilusaid pühi!